päevakorraline küsimus. aitäh. mina tahaksin informeerida Euroopa Parlamenti ühest väga tõsisest juhtumist Prantsuse Vabariigis, mis astub vastu äh, demokraatiale, õigusriigile ja demokraatiale on väga kahtlasel viisil ministreid ja presidenti pealt kuulatud, on pealt kuulatud nende eh, telefonikõnesid, see on äh, täiesti vastuolus äh, inimõigustega artikkel seitse eh, põhiõiguste hartas ütleb, et absoluutselt kõikidel on õigus eh, eraelule, eh, eraelu puutumatusele, nende kommunikatsiooni ja kõnesid ei tohi pealt kuulama ja võib-olla Euroopa Komisjon peaks vaatama, kas ikkagi põhiõigusi austatakse või mitte ja kui ei ole neid austatud, siis peaks rakendama sanktsioone. aitäh! aitäh, härra Odi, ma teavitan sellest härra presidenti, nüüd aga asume hääletamise juurde, alustame äh, kolleeg Zala raportiga. Äh, siin on ette nähtud nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? Äh, hääletamine on lõppenud vastu võetud.